We can start now uh,. I am waiting for... alustame oma tööga. ma ootan veel kolleege, loodan, et nad tulevad ka kohale. aga kuna on nädala esimene päev, siis äh, esmaspäeva sündroom võib siin ette tulla, mul on väga hea meel et meie juurde on tulnud volinik Avramopoulos. esimest korda olete te ametlikult meie komisjonis äh, tahaksime tänada teid siia tulemise eest. ja kui lubate, siis võtame paar põgusat päevakorrapunkti läbi ja siis jätkame. palun. Eh, eh, esimene päevakorrapunkt, kõigepealt loomulikult tere tulemast kõigile kolleegidele ja tuletan teile meelde, et mul paluti anna väike ülevaade ühisturu kohta. ma arvan, et seda teeme homme, kui meil on suletud koosolek. kui olete nõus, sellepärast et täna on meil veel väga palju teemasid, mida arutada. nii et kui olete nõus, siis kinnitame päevakorra sellisel muudetud kujul, enne kui annan sõna volinikule. olete nõus? või tundub, et ei ole vastuväiteid. nüüd äh, eelmise koosoleku protokolli kinnitamine, loen ta kinnitatuks, läheme edasi ja mõningad teadaanded, kõigepealt siis äh, täna räägime Prantsuse, Saksa, Itaalia, Taani, Hispaania, Eesti, Ungari, Leedi, Leedu, Poola, Sloveeni keeles. tänane ülekanne kantakse ka üles, nii et nii et äh, meil on ka Euroopa ühise varjupaigasüsteemi külastamine, nii et äh, lõpetame kell seitseteist null null ja korraldatakse siis ka selle varjupaigasüsteemi külastus. nii et enne, kui annan sõna volinik härra Avramopoulosele, siis äh, annan sõna kolleeg Lesisele täpsustusteks. üheks minutiks, palun Για άλλη φορά μου έχει δοθεί η δυνατότητα να μιλήσω στην Επιτροπή μας. suur tänu! ma olen varem saanud meie komisjoni ees rääkida ja rääkida sellest, et kultuur on seotud lahutamatult äh, äh, demokraatiaga. vanas Kreekas, äh, vanas kreeka keeles ka on need sõnad ühe üsna sarnased. poolis, linn on koht, kus kodanikud teostavad poliitikat ja selle tulemuseks on kultuur, politismos, need sõnad on juba omavahel seotud. poliitikat ei ole, kui kodanikud ei ole selles protsessis kaasatud, vähemalt kreeka keeles on kõik need sõnad üsna sarnased. ja see näitab ka seda, kuidas kultuur on demokraatia kui sellisega seotud. räägin täna sellest, sellepärast, et nii nagu ma ütlesin täiskogul. ja nagu mulle ikka meeldib toonitada, üks äh, roomlane kunagi ütles Hannibal Anteportas ja mina ütleksin seda ka. Äh, võla usaldajad äh, on meile köie kaela pannud, nad tahavad Kreeka rahvast äh, kägistada ilma Kreeka rahva äh, soovi austamata. Kreeka rahvas on juba otsustanud, Kreeka rahvas ei taha laene, keda nad ei taha võlausaldajaid ja nad tahavad seda veskikivi enda kaelast ära heita, aga võlausaldajad aina jätkavad sama rada pidi. härra Avramopoulos, ma ei küsi teie arvamust, te olete sõber, olen tundnud teid kaua, ma ei taha ära kasutada seda võimalust kurjasti, et teie olete täna siin, me räägime rändest täna siin, aga siiski tahan öelda seda, et kui mingi komisjon austab kultuuri, siis tuleb ka seda seisukohta arvestada. kõnelejad katkestatakse, proua esinaine ütleb, et see ei puuduta tänast jutu teemat, aga loomulikult meil on sõnavabadus jah, loomulikult mina olen üks neid, kes ütleb, et Euroopa peab olema solidaarne, aga tuleb kinni pidada reeglitest. aga jah, me saime aru, mida te tahtsite öelda, aitäh. ja nüüd ütleksin, et äh, tervitame siinkohal volinik Dmitri Savramopulost, kes vastutab, nagu kõik väga hästi kindlasti teavad, rände, siseasjade ja ka kodakondsuse küsimuste eest ja miks me täna voliniku siia kutsusime, miks meil on väga hea meel teda siin täna tervitada, sellepärast et tegemist on ühe programmiga, mis on meie jaoks väga oluline. ehk siis äh, kodanike võrgustikud äh, koolide vahel ja igasuguste organisatsioonide vahel, tegemist on siis sellise võrgustike programmiga, mis äh, aitab just tugevdada kodanikutunnetust, identiteeditunnetust äh, ja toetab kõiki neid, äh, kes tahavad siia Euroopasse tulla ja neid väärtusi toetada, niisiis tegemist on väga olulise teemaga. ja loomulikult kuulame hea meelega voliniku arvamust selle programmi kohta. Teile usaldati see ülesanne sest te olite varem ju ka kultuurihariduse volinik, me usaldame teid, me teame, et ähm, jah, tõepoolest, tegemist on projektiga, mis teie portfellis on äärmiselt oluline, mille te pöörate palju tähelepanu. jah, ütleme praegu äh, paraku see programm on, seal on tehtud ka tugevaid kärpeid ligi kolmkümmend miljonit äh, on rahastust vähendatud ja me teame, et äh, selles programmis on läbivaks jooneks, ütleme, väärtustepõhine ja tulemuspõhiline, tulemuspõhine lähenemine. ja me arvame, et see programm on tõesti väga kasulik, see just aitab neid väärtusi levitada ja neid ideid külvata ja loomulikult me teame, et te teete kõik selleks, et kõik oleks tõhusam, läbipaistvam, sellepärast et väga paljud äh, koolid, programmid, äh, organisatsioonid on äh, kurtnud, et läbipaistvust ei ole ja on kaevanud selle kohta, jah ma tean, et te teete väga tugevaid jõupingutusi, kohtusime Luksemburgis, kohtusime Roomas, hindan väga teie jõudpingutusi ja tegemist on eh, teemaga, mis ei ole meie komisjoni käsitletavatest teemadest sugugi kaugel, sellepärast et eh, loomulikult eh, koolid on ikkagi ennekõike see koht, kust tuleb alustada kui me räägime kultuuridevahelisest dialoogist, kultuuride mitmekesisusest, siis äh, jah, loomulikult, kui me räägime nendest äh, lähenemistest, nendest mudelitest, mida kasutada, siis praegu loomulikult on äh, teema väga aktuaalne, sellepärast et meil on olukord väga kriitiline jah, ja loomulikult et äh, ka volinik Navratšisega homme saame neid teemasid käsitleda. annaksingi sõna nüüd äh, kümneks minutiks äh, volinik Avramopulusele ja siis on kolleegidel võimalis, võimalus juba ka küsimusi esitada. suur tänu. ja palun, volinik. suur tänu, proua juhataja. ja tänaseks lõpetan itaaliakeelse sõnavõtu. Dear members of the parliament austatud parlamendiliikmed. Äh, lubage mul kinnitada, et mul on väga suur hea meel olla tänu teie, täna teie komisjonis lõpuks ometi siin kultuuri ja hariduskomisjoni liikmete ees. tahaksin isiklikult tänada selle eest teie esimeest äh, Silvia Kostat. suur tänu teile lahke kutse eest me juba rääkisime Roomas äh, paari sõnaga sissejuhatavalt äh, sellest äh, ja, ja hiljem ka Luksemburgis, aga sel, sellel pole muidugi midagi pistmist teie koosolekuga siin praegu. ja ma tunnen siin ennast märkimisväärselt mugavamalt kui, kui meie eelmisel kohtumisel Luksemburgil. ma oleksin juba tahtnud varem teie ette tulla, aga nagu te teate, esimees katkestab, kas saksakeelne tõlge ei tööta? kas nüüd on kuulda saksakeelset tõlget? okei, okei. Thank you. So, as I said before. nagu ma ütlesin, me mõlemad oleksime soovinud, et ma oleksin saanud tulla siia koos, teie koosolekule juba varem, kuid see oli praktiliselt lihtsalt võimatu ja ma palun, et te suhtuksite, suhtuksite sellesse mõistvalt, äh, sellepärast et äh, meie päevakord on väga tihe. nagu te teate, väga palju toimub praegu julgeoleku ja rände valdkonnas. viimastel kuudel tuli kiiresti reageerida kohutavatele sündmustele, mis raputasid kogu Euroopat Pariisi ja Kopenhaageri terroristlikud rünnakud ja rändekriis Vahemere piirkonnas nõudsid meie komisjoni täielikku ja kiiret tähelepanu. kõik need sündmused mõjutasid otseselt ja selgelt ka Euroopa kodanikke. kodanikud tunnevad muret ning äh, oma põhiõiguste pärast, nad tahavad, et nad saaksid oma põhiõigusi äh, kasutada turvalises äh, ühiskonnas ja kodanikele ei meeldi, et inimesed, kes vajavad kaitset, peavad oma eluga riskima ning Vahemeres hukkuma. selleks, et nendele väljakutsetele vastata ning Euroopa kodanike muret kuulda võtta oleme teinud omalt poolt ettepaneku, komisjonipoolse ettepaneku Euroopa julgeoleku päevakord ning e, Euroopa rände päevakord. Euroopa kodakondsus on e, väga tähtis teema ning e, viimase aja arengute tõttu on see muutumas veelgi tähtsamaks teemaks meie päevakorras. me peame pöörduma tagasi selle unistuse juurde, millest lähtuvalt Euroopat üles ehitati. praegu paistab, et kõiki pannakse, kõik seatakse küsimärgi alla. Euroopa kodakondsus, Euroopa kodanike õigused on ühelt poolt näiteks Euroopa Liidu vajalikkusest või tunnistuseks Euroopa Liidu vajalikkusest äh, ja väärtusest. väga paljud kritiseerivad täna Euroopat, Euroopa projekti ja Euroopa projekti saavutusi. võtame Schengeni ja vaba liikumise õiguse, mis on mulle eriti südamelähedane. mina, nagu mõned teisedki siin ruumis, kuuluvad põlvkonda kes pidid hankima ühe templi teise järel ning ootama tunde, et üle piiri saada. Neid takistusi ei ole paljudele praegustele inimestele. Nende jaoks pole neid olemas olnudki. rassistlikud, antisemistlikud käitumismudelid ei ole vastuvõetavad, need on lausa kriminaalsed ja, ja terroristlikud kalduvused, me peame muutma äh, mõtteviisi, peame looma positiivse narratiivi. selle töö üks oluline osa on Euroopa kodanikele programm, see kuulub samuti minu töövaldkonda. Euroopa kodanikele programmi eesmärgid on väga asjakohased. mitte ainult äh, konkreetselt selle teemavaldkonnaga seoses, vaid väga paljude komisjoni töövaldkondadega seoses. mul on äärmiselt hea meel, et saan sellest teiega rääkida ning saan teile tutvustada oma esimesi esialgseid mõtteid, kuid mis veelgi olulisem, ma tahaksin kuulda ka teie mõtteid. hoolimata sellest, et eelarvest ei kulu sellele programmile eriti palju, kuid äh, sellegipoolest on Euroopa kodanikele programm, mis on sisuliselt äh, äärmiselt oluline, selle programmiga toetatakse tegevusi, mis eeldavad äh, Euroopa, üle-euroopalist kodanikuühiskonna osalust äh, ning äh, sellel peaks olema pikaajaline mõju. toetatakse projekte, algatusi, mis toetavad vastastikust mõistmist, ajaloomälu, kultuuridevahelist dialoogi, solidaarsust, ühiskondlikku aktiivsust, vabatahtlikku tööd Euroopa tasandil toon teile mõned näited eelmisest aastast. Prantsusmaal toimus projekt Succee ehk edu, see pro-, selles projektis osalesid erineva kultuurilise taustaga, erineva, erineva sotsiaalse ja etnilise taustaga noored. see projekt hõlmas ebasoodsas olukorras olevaid äh, piirkondi ja selle programmiga võideldi populistlike, ksenofoobsete ja rassistlike mõtteviiside vastu ning edendati Euroopa kodanike väärtusi. selles kontekstis äh, oli osaline, oli oluline kodanike osalus äh, Äh, ühiskonnas äh, multikultuuri, äh, massimeedia rolli ja institutsioonide läbipaistvuse edendamine. toimusid kohtumised liikmesriigi tasandi, kohalike ja Euroopa tasandi poliitikutega. kui mäletate, siis natsid omal ajal põletasid raamatuid, omal ajal äh, ka stalinistlikul ajastul on olnud paljud raamatud keelatud. viies Euroopa linnas, neljas erinevas riigis, äh, Bulgaarias, äh, Saksamaal, äh, Sloveenias, tulid väga paljud kodanikud, otsustajad, poliitikud, ametnikud kokku, et tõstatada Euroopa teema Euroopa sõnavabaduse teema ning tekitada suurem avalik arutelu. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Euroopa kodanikele programm aitas rahastada nelisada kahte, neljasada kahteteist programmi kolmekümne esi, kolmekümne ühes osalevas riigis ja selle pro-, nendes programmides osales üle miljoni kodaniku. Need projektid Äh, olid äh, võrgustikutöö projektid äh, linnade vahel, samuti pakuti stipendiume ning toetusi kodanike ühiskondadele, kodanikuorganisa-, ühiskonna organisatsioonidele. Nendes projektides osalevad inimesed, kes äh, on oma elu pühendanud kodanike aktiivsele ühiskonnaelus osalemise suurendamisele. seal nendes projektides inimesed edendavad Euroopa ideed, kodanikuühiskonna aktiivsuse ideed ning aitavad ühiselt kaasa parema Euroopa ülesehitamisele enne, kui see valdkond tuli komis-, rändekomisjoni vastutusvaldkonda pidime me samuti vastama kodanikuühiskonna muredele. kodanikel on õigus ja võimalus esitada meile oma mureküsimused. juba praegu on meil projekte, mis on seotud näiteks majanduskriisi ja majanduskriisi sotsiaalsete mõjudega. olen veendunud, et Euroopa kodanikele programmile tuleb sisse puhuda uus hoog. tõsi, me peame andma endast enam. meil on pidev dialoog erinevate mõttekodadega, tähtsamate kodanikuorganisatsioonidega Euroopas. ja praegusel hetkel komisjoni teenistused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes on osalenud Euroopa kodanikele programmis, on tulnud kokku, et pidada esimest kodanike dialoogi kohtumist. selle kohtumise käigus räägitakse ka sellest, millised peaksid olema kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eesmärgid. mind on huvitavad teie ettepanekud, teie mõtted, mis võivad olla väärtuslikuks panuseks kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tööprogrammi koostamises. oleme konsultatiivkomisjoni kavatseme esitada selle ettepaneku konsultatiivkomisjonile äh, sügisel ja vastuvõtmisel oleks kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpp, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks. Euroopa kodakondsus ja Euroopa äh, kodanike õigused, mille aluslepingud on meile andnud, on olulised, seal on väga palju olulisi õigusi, nagu näiteks äh, õigus liikuda, õigus äh, Euroopa Liidus elada, õigus osaleda äh, Euroopa valimistel, kohaliku tasandi valimistel ning kaitse diskrimineerimise vastu. teadlikkuse tõstmine ning kodaniku rolli tugevdamine on üks komisjoni tähtsaid ülesandeid järgmisel aastal esitab komisjon oma kolmanda Euroopa kodakondsuse raporti. me valmistame seda raportit ette. seda tööd juhib äh, minu kolleeg, volinik Vera Jurova. selles raportis hindame me Euroopa kodakondsuse valdkonna saavutatud edu, hindame seda, kui hästi on Euroopa kodakondsus äh, arenenud äh, ka praktikas, äh, kodanike reaalses elus. mina ise püüan analüüsida seda, kuidas äh, me saaksime Euroopa kodanikele programmi kõige paremini kokku sobitada teiste töövaldkondadega, Euroopa kodakondsus, Euroopa kodanik kuks olemine äh, tähendab äh, ühist jagatud äh, tunnet, kuuluvuse tunnet ning väärtustele pühendamise tunnet. see on Euroopa edasiviivaks ideeks. meie üha tihedam liit ammutab just nimelt jõudu sellest mõttest. mul on väga hea meel, et me, me saame korrapäraselt teie komisjoniga sellest rääkida, suur tänu teile kutse eest ja ootan juba pikisilmi meie viljakat arutelu ning äh, edasist äh, koostööd, mis äh, on oluline meie ühise Äh, asukohamaa äh, Euroopa jaoks, aitäh! suur tänu, lugupeetud volinik, jah, tõepoolest äh, see kodanike Euroopa programmi ja kodakondsuse programmi teemad on väga tihedalt seotud kultuuri ja hariduse teema, temaatikaga, mis on just meie komisjoni peamine ülesanne ja loomulikult kommunik-, kommunikatsioon ja meedia on väga olulised tänapäeval nii-öelda esiplaanil tõepoolest. isegi kuidas kajastatakse konflikte, igasuguseid probleeme, kui me räägime lõimumisest ja samuti ka kui palju väärt-, väärtustatakse ja kajastatakse seda positiivset, nii et jah, tõepoolest see kodanike Euroopa programm on väga-väga tähtis, olen täiesti nõus, aga loomulikult, nagu te ka välja tõite, siis eelarve ei kajasta selle programmi tähtsust. kolleeg Strojevski on meie poolt äh, raportöör, kes räägib hiljem ka eelarvest lähemalt, aga jah, tõepoolest minu meelest on äh, sümboli tähtsusega sellesse programmi investeerida ja nüüd annan sõna siis kolleegidele, kes sõna palusid, kõigepealt kolleeg Ferraja, siis äh, Rebet, siis äh, Truppel ja siis teised järgemööda nii nagu te märku andsite, palun. ja suur aitäh, lugupeetud volinik, selle eest, et te ähm, siia kultuurikomisjoni tulite ja äh, minu arvates väga olulisest programmist, Kodanike Euroopa programmist äh, kõnelesite. meie siin äh, kultuuri- ja hariduskomisjonis ei ole väga hästi mõistnud selles, seda, miks Äh, on komisjonis eelarvet vähendatud äh, ja liikmesriigid on äh, veel seda vähendatud eelarvest vähendanud ja see programm on üks vähestest sellistest, millega me otseselt kodanikeni jõuaksime ja millega me saaksime edendada Euroopa meelsust ja nüüd just selle arvelt säästa, kui järjest rohkem on lugeda sellest, et Euroopa on kriisis ja nii edasi, naisi. Äh, minu arvates on see kõik äh, kontraproduktiivne meie tegevusele ja see, mida ma siin kuulsin teie esitluses, äh, ütleb mulle veel kord, et meie peame omalt poolt nõudma komisjonilt selle eest seda, et ta veel kord mõtleks üle, kuidas selle programmiga ikkagi edasi minna. üks küsimus, mille ma tahaksin esitada mm, komisjonile ja volinikule, on see, et me teame, et ähm, kui me räägime äh, programmidest ja nendega seonduvatest nõuetest, siis neid nõudeid on sageli väga-väga palju ja nende järgimine on keeruline. ja äh, sageli äh, ähm, kaevatakse mulle seda, et bürokraatia on taotluste esitamise valdkonnas ja ka mujal selliste programmide raames äh, Ähm, paljude jaoks probleemiks ja väga paljud inimesed, kes selles valdkonnas tegutsevad, on just äh, vabatahtlikud ja nad ei saa mingeid nõustajaid palgata enda abistamiseks ja äh, ja ähm, alati peab olema viis partnerlusosapoolt, väiksemad partnerlused on varasemalt läbi kukkunud äh, ja kas teie leiate ka, et pikaajaliselt tuleks mõelda selle peale, kuidas äh, selle eelarve osa mm, suurendada just äh, väiksemate partnerluste jaoks? suur aitäh! kolleeg Merve. ja suur aitäh, aitäh! aitäh, lugupeetud volinik, selle eest, et äh, aega võtsite selleks, et siia tulla ja meiega äh, seda teemat arutada. Äh, ma olen täiesti nõus sellega, mida eelnev kolleeg just ütles. me oleme ühelt poolt võtnud teadmiseks selle, mis toimub ja me oleme võidelnud selle vastu, et see programm, mis niigi on nii vähe raha saanud, peaks nüüd veel nägema seda, et selle eelarvet vähendatakse kakssada miljonit eurot kaheksa aasta jooksul kahekümne kaheksa liikmesriigi jaoks on lihtsalt äh, naeruväärne sellise suurepärase projekti jaoks ja olulise projekti jaoks. ja mina äh, saan ka liituda selle küsimusega, et äh, me pidevalt kuuleme sellest, et Äh, toetatakse ainult selliseid suuri lähenemisi, aga ma arvan, et see on äh, vale lähenemine, sellepärast et äh, selles valdkonnas, kus me räägime Euroopa kodanike kaasamisest, kus me räägime sellest, et me tahame Euroopa kodanikele lähemale viia ja et me tahame eurooplased omavahel ühendusse viia, on just väikesed projektid need, mida me peaksime toetama ja võib-olla peaksime vähem keskenduma nendele nii-öelda suurtele projektidele. Need on ka olulised, loomulikult, see ei ole siin praegu küsimuse all, aga väikesed projektid peaksid saama rohkem tähelepanu, on eh, organisatsioonid, mis eh, tegelevad selliste väikeste projektidega ja nende elu on väga keeruline. Eh, neil on väga keeruline täita kõik need nõudmised, mis on selliste projektidega seotud ja mina tahaksin ka teada, et kas komisjon mõtleb selle üle, et eriti just programmi suuniseid, võttes arvesse neid kogemusi, mida me oleme saanud koguda, veel üle vaadata, üle, üle vaadata ja läbi mõelda selleks, et programmi menetlust lihtsustada. ja veel üks küsimus, kas alati peaks toetama neid suuri projekte, võib-olla oleks mõistlikum ka väiksemaid eh, projekte edendada ja toetada sest eh, nemad võivad omalt poolt ka panustada kohalikku tasandisse vägagi märkimisväärselt ja teine küsimus eh, minu poolt veel, kas teie arvates on võimalus ka teiste projektide ja programmide kontekstis, mis meil Euroopas on, toetada just selliseid projekte konkreetsemalt, eh, mis on suunatud just Euroopa kodanikkonnale et kas oleks võimalik ähm, eh, sinna elu rohkem sisse puhuda. Eh, selleks, et oleks eh, ühelt poolt puuduvat raha võimalik nii-öelda teist kanalit pidi kompenseerida. mulle tundub, et need küsimused on kõik ühte teemasse. kolleeg Truppel, palun ja suur aitäh selle kõne eest, lugupeetud volinik, mina tahaksin toetada neid äh, aspekte, mida minu kolleegid just esile tõstsid siin, ma arvan, et me oleme kõik veendunud selles, et kodanike Euroopa programm on väga oluline programm kuid teisest küljest äh, oleme me siiski silmitsi suurte probleemide ja kriitikaga, me teame, et äh, eelarvet on vähendatud, tegemist on täiesti rumala ettevõtmisega, kui me räägime äh, sellest, et tegelikult me räägime ju kodanike kaasatusest ja võimalusest anda kodanikele ähm, olla ähm, osalev projektides ja mina tahaksingi teada, kas te olete valmis otsima lisavõimalusi selle perioodi raames selleks, et Euroopa, kodanike Euroopa programmile raha rohkem eh, juurde hankida ja teiseks eh, järgmine mitmeaastane finantsraamistik, kas te selle kontekstis ta, olete valmis olema ähm, aktiivsem selleks, et see programm saaks rohkem rahastust eelarvest ja rohkem ka nähtavust? me teame, et paljud inimesed, kes on taotlenud abi selle programmi raamest, Äh, need avaldused on tagasi lükatud me teame, et et äh, järjest rohkem on äh, selliseid projekte, mis on tagasi lükatud äh, ja see ei reklaami hästi Euroopa Liitu, sellepärast et väga paljudele inimestele jääb mulje, et Euroopa Liit ei ole huvitatud neist, ei ole huvitatud nende püüdlustest ja see loomulikult on ähm, kahjulik ühise Euroopa ülesehitamisel ja mul on veel üks küsimus, mis on seotud asjaoluga, et teatud projekte ei ole äh, kaasatud. Äh, meie tahame, et äh, kaasataks ka piiriüleseid projekte ja praegusel hetkel on see väga keeruline ja seetõttu ma tahaksingi teada, kas teie arvates võiks olla nii-öelda boonusesüsteem, mille võiks sisse viia selleks, et erinevate riikide mm, projektid, projektid, mis tulevad erinevat erinevatest riikidest ja pika vahemaa tagant saaksid äh, ka koostööd teha. me ei räägi mitte ainult põhja ja lõuna ja ida ja lääne äh, eraldiseisvusest, vaid koostööst, sest et see on väga oluline praeguses kontekstis. võib-olla oleks mõistlik nendele kolmele küsimusele kõigepealt vastata ja siis võtta veel kolm sõnasoovijat, kes on ka sõna soovinud. palun, volinik. ma äh, teadsin, et ma pean hakkama sellistele küsimustele siin vastama, aga kuna ma tean, siis alustuseks tahaksin öelda seda, et ähm, eelarve on siin läbivaks jooneks ja te ei ole ainsad, kes kurdavad äh, Euroopa Liidus selle küsimuse üle, aga ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et kõik see, mis on seotud eelarvega, on äh, osaliselt ka teie kätes. sellepärast, et teie olete kaasseadusandjad selles valdkonnas. niisiis niisiis, leppigem äh, ühes asjas kokku. Äh, moodustagem siin täna liit. ma teen omalt poolt teatud ettepanekuid äh, ja teie peate neid toetama. see oleks hea näide sellest, kuidas me saame koostööd teha, ma ütlesin oma sõnavõtu alguses, et ääretult oluline on edendada kõiki neid programme ja toetada neid programme. mõnede inimeste silmis erinevates institutsioonides on see, mida me Eh, siin teha püüame midagi, mida ei peeta väga oluliseks. Nemad on eh, prioriteet, prioriteetseks tunnistanud mõned muud valdkonnad. aga teie ju mõistate, eriti kuna te eh, teenite meie ühiste väärtuste huve, et selleks, et edasi liikuda, selleks, et vastata Euroopa tänaste tegelikele vajadustele ja selleks, et me omavahel oleksime ühenduses, et me oleksime ühenduses ka nendega, kes pärast teist maailmasõda otsustasid Euroopa luua, et selleks me peame koos tegutsema, meil on selleks kanal olemas siinkohal, me peame Euroopa teadlikkust edendama ja me peame ähm, Euroopat hakkama ühiskonna alumistest kihtidest üles ehitama. jah ähm,, raha on vähe, aga mina tõesti toetan äh, seda valdkonda, mina usun äh, äh, nendesse eesmärkidesse ja see on vägagi seotud meie Euroopa tuleviku poliitilise filosoofiaga. nüüd, mis puudutab halduskoormust, siis Euroopa Komisjon ähm, pani paika kodanike Euroopa kontaktpunktid, mis vastutavad selle eest, et oleks tagatud äh, suunatud ja tõhus praktilise info jagamine projekti rakenduse äh, koha pealt, äh, rahastuse koha pealt ja seda just rohujuure tasandil ähm, mis puudutab täitsaatvat asutust, mis vastutab äh, kodanike Euroopa programmi ellurakendamise eest, EACE, e, äh, siis äh, seal on paika pandud kaasaegne süsteem, mis võimaldab Ähm, juhtimist tõhusalt äh, läbi viia ka ähm, rohujuure tasandil, niisiis me tõesti pingutame selle nimel, et olukorda lihtsustada. niisiis, võib-olla vastaksite ka selle väikeste partnerluste küsimusele, see on ka väga oluline, ehk siis mitte ainult äh, ei tohiks toetada äh, suuri projekte, vaid ka väiksemaid. suur tänu ja nüüd kolleegile sõna, kes on väljumas kas soovite? vabandust, siiski mitte. lugupeetud kolleeg Maure, palun. suur tänu, proua juhataja. jah, ma olen nõus selle nii-öelda diagnoosiga, mis pandi olukorrale nii nagu me nõukogu käest kuulsime ja võib-olla tõesti võiks olla tihedamad seosed äh, siin parlamendi ja komisjoni vahel, me võiks olla liitlased. mina oleksin küll väga valmis seda isiklikult toot-, toetama, kuid te pakuksite välja algatuse, mida me võiksime koos vedada. ma toetaksin seda väga ja toetaksin seda nii palju kui vähegi võimalik samuti sooviksin öelda seda, et ma olen nõus ka eelkõnelenud kolleegidega, sellepärast et see programm Kodanik Euroopa on tõesti väga oluline programm. eriti kui me vaatame nüüd eelarvet. siis me peame vaatama, mis on meie prioriteedid me peame arvestama, millised on need sidusrühmad, kes programmiga on seotud ja osad liikmesriigid ei ole selle Kodanik Euroopa programmi jaoks ühtegi ideed välja pakkunud, see on minu meelest väga imelik. näiteks kogu Euroopat tabas ju majanduskriig. kõik on selle läbi kannatanud ja juba väga pikka aega. seetõttu ma leian, et see on väga kummaline, et liikmesriigid ei paku välja ühtegi projekti selle programmi raames, ei tea, mis see seletus küll võiks olla. igal juhul sooviksin kuulata voliniku arvamust, mida teie arvate, mis see põhjus on, kas inimesed ei usu, et need programmid võiksid olla edukad või nad arvavad, et äh, ei ole mõtet taodelda selle programmi raames. mis see põhjus võib olla? Nad ei viitsi võib-olla lihtsalt neid avaldusi teha, raha ja aega raisata selle peale. ma ei tea, mis see põhjus võiks olla. ja võib-olla sooviksite seda kommenteerida, mis teie arvamus on, et minu meelest on väga kahju, et eelarvet on nii tugevalt kärbitud, eriti eriti kui me praegu peame tegema kõik, mis meie võimuses selleks, et edendada kasulikke algatusi, nii et jah, mina olen teid valmis toetama, härra volinik, kõikide projektide alal, mida te välja pakute ja loodan tõsiselt, et mind teised ka toetavad. Eh, suur tänu, kolleeg Maura. kolleeg Leesos, palun, sama punkti kohta Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην Πρόεδρο για το γεγονός ότι προσκάλεσε... Suur tänu, proua juhataja, suur tänu, et te kutsusite siia arutelule volinik äh, Avramopolose, kes on tõesti pädev seda küsimust arutama. Need on väga olulised teemad. aga küsimus, mis puudutab nüüd seda programmi Kodanike Euroopa et kas me räägime nüüd siin tõsiselt või, või me teeme nalja, mängime sõnadega, kas Euroopa kuulub kodanikele või kuulub ta NATO-le või kuulub ta hargmaistele ettevõtetele, kas me lohiseme kellegi sabas, kas me lohiseme Ameerika sabas, kas me oleme iseseisvad, kas Euroopa juhib iseennast Kreekas see termin Euroopa on väga oluline. see tähistab midagi väga tähtsat. teda vastandatakse Kükloobiga, kes oli Kükloop? Kükloop oli see, kellel oli üks suur silm keset laupa, üksainukene suur silm ja ta ei näinud äh, väga laialt, ta ei näinud nii-öelda suurt pilti ta nägi kõike sfääriliselt, sellepärast et tal oli üks ainukene silm keset laupa. Euroopa tähistab aga sellist mitmetahulist kontseptsiooni. siis on veel termin äh, ops, mis tähendab äh, silma ja siis F, mis tähendab äh, head, ehk siis Euroopa tähistab seda, et me näeme kõike laialt, näeme seda suurt pilti, nii et see kodanike Euroopa on tegelikult väga tõsine teema ehk siis mida ma tahan öelda, ma ei taha, et teised otsustaksid minu eest. mina tahan, et mina saaksin ka otsustada, et mina saaksin osaleda nendes foorumites, kus otsuseid langetatakse ja ma loodan, et see toimub siin Euroopas. ja minu hea sõber Dmitri Savramopoulos, ma tunnen teda väga hästi. voliniku härra teab, et äh, ma ei äh, ütle seda kõike niisama suusoojaks. ma tahaksin teada, mis on voliniku käsitlus Euroopast, kas volinik teeb nii, nagu nõuab pealinn, nii nagu nõuab, nõuavad Ameerika Ühendriigid, et mis see kodanike Euroopa on? kas see on tõesti kodanike Euroopa, kas kodanikud saavad osaleda otsuste langetamisel? mis nüüd puudutab rändetemaatikat, siis Vana-Kreekas oli üks vana tempel, Zeusi tempel, Zeus Xeniose tempel Xenos oli äh, Zeusi üks aspekt, äh, tema üks selline loomus, kehastus, mis tegeles just nendega, kellel oli vaja varjupaika aga praegu tulevad inimesed meilt abi paluma ja me tõukame nad ära. mõelge, kui palju on hukkunuid Need inimesed, kes tahavad Euroopasse tulla ja, ja hukkuvad, tahavad siin varjupaika saada ja ei jõua kohale nii et äh, tulevad äh, ka need põhjapoolsed riigid, kellel on äh, sisserändajaid Portugalist, Kreekast, peaksid ka aru saama sellest probleemist nii et kui me räägime nüüd sellest kontseptsioonist Zeus, Xenos, me peaksime pagulased vastu võtma. nii et Euroopa praegu ei ole oma ülesannete kõrgusel. aga jah. kui me ei oleks ise neid äh, sõdu põhjustanud nafta pärast, siis ei oleks meil neid pagulasi, me ise oleme selle põhjustanud, me ise oleme süüdi. Need riigid on kõik meie endised kolooniad, kui me ise ei oleks seda olukorda põhjustanud, siis ei oleks meil ka neid pagulasi, varjupaiga taotlejaid. ma ei tea, kas, äh, kas volinik toetab nüüd Junckerit ja kogu seda maffiat kes sellega tegeleb või kuidas te reageerite, aitäh! suur tänu, kolleeg Leesus ja nüüd annan sõna kolleeg Sidrovale. Merci, monsieur commissaire, je voudrais. suur tänu, härra volinik, tahaksin tänada teid selle ettekande eest, millega te oma külastust alustasite, tahaksin teile kinnitada, et mina olen valmis toetama Euroopa kodanikele eelarvet. mul on väga palju kogemusi kodanike vahetusega, vahetusprogrammidega, mis hõlmavad äh, õpilasi ja kodanikke. Äh, meil on mitmeid häid näiteid äh, noorte koostööst, selle, mis näitavad, kuidas hästi panna programme toimima, äh, kuidas noored õpilased korraldavad programme teistele. Need on noored, kes on, kes tahavad ühist, meie ühist Euroopat üles ehitada. ma äh, usun et Euroopa tulevik äh, kuulub noortele, selles pole vähimatki kahtlust ja ma tahaksin, et äh, see programm äh, kodanike Euroopa oleks avatum. noorte, nooremate põlvkonnale olen valmis toetama selle programmi tugevdamist, et kaasata rohkem noori, rohkem üliõpilasi, kes tahavad aktiivselt osaleda selles äh, Euroopa elu arendamise protsessis, see on ju meie tulevik ning sellele me peaksime rõhku panema. kahjuks eh, praegu ei toetata Euroopa Noorteparlament eh, seda, seda programmi. võib-olla võiks eh, seda arvesse võtta ja muuta, aitäh suur tänu ja nüüd Julie Wardile sõna, palun uh,. Thank you very much and um... suur tänu. Uh, nõustun eh, kolleegide avaldustega ja mul on väga hea meel, et te olete nii avatud uh, ja valmis koostööd tegema sellise uue uh, elujõulise ko-, komisjoniga, ehkki meid palju kohal ei ole, teeme oma tööd aktiivselt ning pühendunult. mina rääkisin täpsemalt lastest, mina olen parlamendis laste teemalise intergrupi üks loojatest ja paljud kolleegid rääkisid, kui olulised on kodanikud ja iseäranis olulised on ju tulevased kodanikud kodanike otsene osalus parlamendi töös on samuti väga oluline ja noorte osalus väga, seda enam, et meie ju kujundame nende tulevikku. minu küsimus teile oleks järgmine. Teie tahate teha koostööd meiega, parlamendiga, kas te võiksite teha siis äh, koostööd äh, ja sõlmida liitu ka noorte ja lastega? mul oleks üks üsna konkreetne ettepanek, sel suvel eh, osalen ma koos eh, oma meeskonna töötajatega noortele ja lastele mõeldud üritusel. Eh, see on juulikui, juuli lõpus, viimane juulinädal. ma ei tee ettepanekut, et te võiksite tulla sinna, aga võib-olla oleks võimalik et te saadaksite omapoolse sõnumi, me võiksime Skype'is teiega võib-olla mõtteid vahetada, võib-olla oleks see, see võimalik, sinna tulevad kohale üle kogu maailma noored inimesed, see oleks enda jaoks väga oluline. aga mul on ka kaks konkreetset äh, küsimust äh, sisserändajate nais-, laste kohta. kõigepealt äh, ÜRO laste õiguste hartas on artiklis kolm kirjas, et kõik lapsi seot-, lastega seotud tegevused, ähm, mida panevad toime kas era- või äh, avalikud organid, äh, kohtud äh, või õigus- või seadusandvad organid ja nii edasi ja nii edasi, peavad ennekõike lähtuma laste huvidest ja laste heaolust ja kas komisjon sisserändajate laste õigusi on või, on valmis kaitsma kõikides poliitilistes tegevustes, mis äh, neid lapsi mõjutavad. ja teine konkreetne küsimus. laste kinnihoidamiskohtades äh, hoidmine on kahjulik nende, äh, neile nende nii vaimselt kui füüsiliselt, ehkki see on väga lühiajaline sõltumata sellest, milline on lapse või äh, nende vanemate staatus, sisserände staatus, äh, lapsi ei tohi kunagi kinni pidada. kuidas te juhite liikmesriikide tähelepanu sellele ja aitate liikmesriikidel rahvusvaheliste standarditega sammu pidada? aitäh! suur tänu, Julie, selle tähelepaneku eest. nüüd annaksin korraks sõna Helga Truppelile, kes tahtis ühte asja täpsustada ja siis annan sõna volinikule, palun. suur tänu. üks minu küsimus on endiselt vastuseta. võimalik boonuste süsteem Äh, reisikulude kohta ja ma paluksin teilt vastust sellele küsimusele. nüüd on Euroopa kodanikele programm ja selles on väga palju projekte, mis toimuvad piirkondlikul tasandil, aga kui on äh, piiriülese projektiga tegemist, siis on reisikulud suuremad. kas oleks võimalik äh, äkki mingisugune selline boonussüsteem programmi sisse tuua, mis võimaldaks saada reisikuludeks eraldi rahastust? ma sooviksin teil ka sellele küsimusele vastust, aitäh. Grazie suur tänu. jah, tõepoolest äh, huvitav oleks teada, milline on see tasakaal vabaühenduste, kohalike omavalitsuste ja koolide osalus, et kus see tasakaal on? et mulle tundub, et vabaühendused ja kohalikud omavalitsused on rohkem näha ja koolid äh, veidi tagaplaanil. homme on meil kohtumine Äh, Euroopa varjupaiga taotlemise ühendusega. nii et äh, jah, võib-olla täna me teie käest otsest vastut ei saa, kuid te saate võib-olla anda kätte suuna, milline on see komisjoni suund selles küsimuses ja võib-olla saate veel täpsustada, kuidas rakendamise pool on, aitäh. Let me start by the last question. jah, alustaksin viimasest küsimusest. ma ei vastanud ennem sellepärast, et äh, ma kogusin infot äh, selle kohta, ma, tegemist on üsna tehnilise äh, küsimusega, siis ma kontrollin seda kõik asjad üle ja esitan teile äh, kunagi no, õigel ajal täpse vastuse. ei ole mõtet teile öelda, et ma ei tea. suur tänu teile selles tänases arutelus aktiivse osalemise eest. siin tehti kommentaare, et mõned liikmesriigid ei osale projektides ei tee ettepanekuid projektide kohta, tuletaksin teile meelde, et meie pro projektide kvaliteet peab äh, jääma äh, endiselt äh, kõige tähtsamaks valikukriteeriumiks aastatest kaks tuhat seitse kuni kahe tuhande, kaks tuhat kaheksa Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Ungari ja Poola esitasid kaheksakümmend protsenti avaldustest aastal kaks tuhat kolmteist oli nende osakaal viiskümmend neli protsenti. Prantsusmaa, äh, Saksamaa ja Poola osakaal vähenes, Itaalia ja ennekõike Ungari osakaal kasvas märgatavalt. Ungaris tuli kõige suurem arv avaldusi aastatel kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat neliteist. mõnedes liikmesriikides oli osalus äh, väga suures tõusujoones Slovakkia, Rumeenia ja Sloveenia. Balti riigid äh, Eesti, Läti, Leedu kolmekordistasid äh, oma avalduste arvu sellel ajavahemikul. aga Austria ja Ühendkuningriigi avalduste arv vähenes. oli suundumus, et äh, rohkem kogenud, kogenud liikmesriigid loobuvad taotluste esitamisest väiksemate projektide kohta ja äh, kalduvad e-, esitama taotlusi suuremate, pikamaajalisema mõjuga projektide kohta. liikmesriikide kontaktpunktid peaksid aitama meil paremini levitada äh, programmi võimalusi ning ma loodan, et kõik liikmesriigid loovad sellise kontaktpunkti. liikmesriigi kontaktpunkt aitab väikestel projektidel väikseid projekte kujundada paremini lähtuvalt selle programmi äh, nõuetest. ja nüüd siis äh, vastaksin kreeka keeles Kreeka kolleegile. palun pange kõrvaklapid pähe suur tänu! me ei äh, kuulu küll samasse põlvkonda, kuid äh, äh, sa tead, et me kõik Kreekas austame sind, sa oled sümbol ja kui sa räägid, siis kõik kuulavad sind tähelepanelikult. kuid ma siiski paluksin luba öelda, et ma ei ole täiesti sinuga nõus. mina kuulun sellesse põlvkonda, kes tuli tänavale, kes võitles selle nimel, et meil oleks föderaalne Euroopa kui mina olin äh, üliõpilane, siis olin ma üks nende sellest võitluse, selle võitluse eestvedajatest ja äh, jagaksin teiega siin ühte isiklikku kogemust, kui mina õppisin, siis maksis äh, reisimine Äh, idast, Ida-Euroopast Lääne-Euroopast sada viiskümmend dollarit. ja ma tegin seda ma ööbisin väikestes odavates hotellides ja olin ise tunnistajaks Euroopa unistusele, unistusele, mida jagasid kõik Euroopa üliõpilased. kui ma Kreekasse tagasi pöördusin, pidime vahetama oma passi, sellepärast et me, seal oli nii palju templeid ja pitsateid, et ei olnud enam väikest puhast laikugi selles passis, aga mul on väga hea meel, et nüüd ma võin vabalt reisida ja äh, Euroopa inimesed saavad seda vabadust nautida üha enam. meie peame uskuma Euroopasse. ma olen nõus teiega. Äh, prioriteedid on muutunud, kuid äh, me liigume siiski samm-sammu haaval edasi ning meie üldeesmärgiks peaks siiski olema lõimimine Euroopa tasandil. Euroopa peab saama liidri särgi selga maailma tasandil, me ei tohi aga selle protsessi käigus kodanikest kaugeneda ma ei ole sinuga üldsegi nõus selles osas, mida te ütlesite Junckeri kohta. Juncker on suur Euroopa sõber ja ma usun, et Kreeka rahvas hindab seda kõrgelt. härra Juncker on viimastel ajal väga palju pingutanud selleks, et jõuda äh, kompromissile. ma usun, et härra Juncker on võib-olla üks viimaseid suuri eurooplasi üks sellistest eurooplastest, äh, kes on pärit sinu põlvkonnast, ähm, sõjajärgsest põlvkonnast, inimestest, kelle unistuseks oli üles ehitada ideaalne Euroopa ja kes äh, panid Euroopa ülesehitustööle alguse. ma ei mõtle mitte ainult kreeklastele, ma mõtlen ka äh, kõigile teistele Euroopa rahvastele ja põlvkondadele igal põlvkonnal on oma tegemised, oma saavutused. Mm. Ameerika Ühendriikides oli oma, oma probleemid olnud, omal ajal nemad pidid võitlema Euroopa sisserändajatega Äh, Inglismaalt, äh, Kreekast, Itaaliast, igalt poolt ja nii edasi ja nii edasi. meil on nüüd oma probleemid, me peame äh, kasutama ära neid asju, mis on meie jaoks soodsad ja kasutame ära neid võimalusi, mis meil rände vallas on, tuleb aga, aga mitte kunagi ei tohi unustada Euroopa unistust. Manolis, ma armastan sind väga, kuid mõnikord Äh, saab äh, sinu revolutsiooniline vaim sinust võitu äh, ja täna tänases maailmas teeme me käsikäes koostööd sakslastega, suurepärase rahvaga, kes on Euroopa ülesehitustöös kindlasti väga tähtsal kohal. ja me kõik tahaksime, et me liiguksime meie ühise visiooni teel meie ühiste, ühise unistuse teel. Teie, kultuuri- ja hariduskomisjon, tegeleb just kõige tähtsama teemaga, kultuuri teemaga. aitäh! ja lapsed, kui me räägime lastest, ma ei tea, kas me räägime oma lastest, Euroopa lastest, sisserändajate lastest, kõik nad on ju lapsed, toetan täielikult teie kutset, olen valmis tulema kohale kas füüsiliselt või kasutades ära uusi tehnoloogiaid, Skype'i võimalusi. aga igal juhul olen valmis julgustama äh, seda algatust, mis on väga äh, oluline algatus ning aitab maailma muuta humaansemaks lastekaitse on üks tähtsaid teemasid, tähtsamaid teemasid minu jaoks no, kuulamisel libekomisjonis kinnitasin seda ja olen juba alustanud tööd sellel nimel ja kui te nüüd vaatate rände tegevuskava, siis näete, et erilist tähelepanu on pööratud just nimelt sisserändajate lastele lootkem, et liikmesriigid on valmis ka meid selles töös aitama. miks ma nii ütlen? sellepärast, et viimastel päevadel on väga palju äh, ringlenud äh, äh, kirjandust selle kohta, mida komisjon te-, tegevat või mida, mida komisjon peaks tegema. mina tahaksin selle peale vastata, aga mida teevad liikmesriigid, mina ise olen olnud äh, ka minister ning pidanud kaitsma oma riiklikke huvisid, tulles äh, Euroopasse. nüüd olen ma äh, teisel pool, jõe teisel kaldal, aga jõgi on ikka samas riigis. ma tean, kuidas liikmesriigid äh, tegutsevad, mida nad tunnevad ja mõtlevad. ja samas ma tean, mida Euroopa institutsioonid saavad teha. räägime me parlamendist, komisjonist või nõukogust ükskõik, meie peame siiski näitama, kuidas me kõik äh, mõt-, saame, saame mõelda ja tegutseda ühtemoodi ma osalen, ma toetan noorte osalemist äh, üldises plaanis. käies Euroopas ringi viimaste kuude jooksul, äh, ma leian, et võib-olla see on meie vastutus, meie ülesanne. aga noorsugu hoiab ennast eemale, võib-olla sellepärast, mis Euroopas praegu aset leiab, äh, võib-olla üüratu tööpuuduse tõttu, noored ei ole valmis äh, äh, usaldust üles näitama, äh, nii nagu eelnevad põlvkonnad, kuid me peame neile vastu astuma, tuletame neile meelde, et Euroopa kodanikele programm on väga oluline programm. ja seda nende jaoks. rohkem mul ei olegi midagi praegu lisada, välja arvatud juhul, kui ma olen midagi ära unustanud ja no aga siis tuletage mulle meelde. või olen valmis vastama teistele küsimustele, kui vaja. Eh, suur tänu teie vastuste eest ja teie lubaduse eest, et te saadate meile hiljem eh, üksikasjalikumad, eh, tehnilisemad nii-öelda vastused sooviksin omalt poolt veel kord tänada volinik Avramopulost, et ta oli valmis täna siia meie sekka tulema. tänan kõikide kolleegide nimel ja olen äh, sama meelt nagu volinik, et see unistus Euroopast, äh, toetan seda ja see on see, mille pärast me siin oleme. et sellest ei tuleks mingi õudusunenägu, vaid ikkagi ilus unistus iga hinna eest tahaks vältida tagakiusamisi, sõdu, Euroopa ei tohi olla vaenulik ja kuri. ja kolleegid, kes siin sõna võtsid, tõesti jagan teie seisukohta, et see programm Kodanike Euroopa, ta ei ole pelgalt sõnakõlks, vaid see on tõesti oluline programm ja äh, ta peaks olema tõesti meie prioriteetide hulgas esikohal, nagu kolleeg Zdrajevski, kes koostas arvamuse eelarveprojekti kohta, et selles küsimuses oleme juba mõtteid vahendanud ja oleme ka komisjoni oma seisukohast informeerinud ja loomulikult loodame, et volinik räägib ka oma kolleegidega veel kord nendel teemadel, jah, tõepoolest loodetavasti saame ka tulevikus koostööd teha, sellepärast et kahtlemata kodanike Euroopa on ikkagi programm, mis tegeleb õigustega, kodanike õigustega, ta on ka haridusprogramm, väärtuste programm, nii et loodetavasti olete ka edaspidi valmis koostööd tegema meiega sellepärast et meie komisjon on just nimelt haridus- ja kultuurikomisjon ja tegeleme ennekõike noortega ja just nende küsimustega, nii et tänan veel kord, härra volinikku, et te täna meiega olite ja järgmise korrani suur tänu veel kord! kolleegi, passerei juural. lugupeetud kolleegid, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, punkt number viis. Euroopa Liidu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta üldeelarve kõik jaod ehk siis kust hundist räägid, just sellest tegime juttu. ja nagu teate, hakkame nüüd siis tegelema eelarve küsimusega kahekümne seitsmendal mail komisjon seda meile tutvustas. lühidalt annan ülevaate. Te olete ilmselt kursis, et äh, meie komisjon äh, meil on kolm etappi, kõigepealt siis eelarve kohta arvamus. täna pärastlõunat tuleb meile siia ka raportöör Jose Manuel Fernandez kellega saame arvamusi vaheldada, saate küsimusi esitada, nii et see on jällegi oluline arutelu ja kultuuri- ja hariduskomisjoni äh, eestvedajaks äh, meie komisjonis on äh, kolleeg Strojevski, keda ka tänan tehtud töö eest ja homme hääletame nende soovituste üle ja siis ka kolmepoolsed läbirääkimised, nende volitused kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve arutamiseks, siis järgmine äh,, siin on tähtaeg, on äh, ju komisjoni koosolek juulis. teine etapp äh, siis äh, hääletame juba konkreetsemate numbrite üle ja täna keskendume eelarveprojektile, nii nagu komisjon kahekümne seitsmendal mail selle esitas ja loomulikult tegeleme ennekõike siis nende punktidega, mis meid otseselt puudutavad, kultuur, haridus ja kommunikatsioon. kolmekümnes juuni siis tähtaeg, nagu ma ütlesin. loomulikult juuli koosolekuks eh, tahame kõik, eh, eelnevalt kõik raportöörile oma ettepanekud saata sellepärast, et seda tuleb aegsasti ajastada, sellepärast et mitte ainult komisjon, vaid ka nõukogu tegeleb ju nendega ja siis juulis on kolmas etapp, hääletame eelarve äh, meie lõppotsuse üle ja siis äh, oktoobri täiskogul siis juba lõplik hääletus. see on siis nüüd esimene aasta, kui on meil see Junckeri kava nii-öelda ja loomulikult äh, õnnitleme neid äh, kolleege, kes meie kultuuri- ja haridusekomisjoni poolt on äh, selle teemaga tegelenud, et on suutnud läbi suruda selle, et haridus on ikkagi prioriteet ja ka fondi uute reeglite kohaselt ikkagi seal, seal eelarves ka niimoodi kajastub, nii et nende küsimustega nad on väga tõsiselt tegelenud, aga praegu annaksingi sõna kolleeg Strojevskile ja siis ka teised kolleegid, kes sõna soovivad, sõna saavad, palun. suur aitäh, lugupeetud esinaine. ma tahaksin teid, proua esinaine, veel kord tänada, sellepärast et see, mida te ütlesite, on teinud minu töö siin lihtsamaks. ma tahaksin omalt poolt ka kinnitada asjaolu, et äh, praegusel hetkel on meil siin kolm dokumenti. esimene äh, on arutelu all täna ja seda me hakkame hääletama homme. on äh, mitmeid muudatusettepanekuid ja tähtaegadega on meil teatud probleeme. ja meil on ka kolmas dokument, milleks on resolutsioon. ja see kehtib aasta kaks tuhat kuusteist kohta. ma tahaksin teile meelde tuletada, et kui me räägime nüüd tähtaegadest, siis äh, nagu esinejana ka juba ütles, siis äh, on meil aega kuni kolmekümnenda juunini ja äh, hääletatakse neljateistkümnendal juulil. see on juba paika pandud, kuid äh, kultuurikomisjoni arvamus hetkel veel koostatakse ja selle dokumendi jaoks ei ole konkreetset kuupäeva veel paika pandudki. tahaksin tänada kõiki kolleege koostöö eest selle arvamuse küsimuses. on umbes kolmkümmend muudatusettepanekut sellele dokumendile tehtud ja meie suutsime need äh, tuua kokku erinevateks äh, kompromissettepanekuteks ja need, kes need muudatusettepanekud on esitanud, äh, on olnud väga huvitatud ähm, asja arutamisest ja kolleegide seisukohtade lähemale toomisest. ma tahaksin tänada kolleege Trüüpelit ja teisi Eh, esitatud eh, muudatusettepanekute eest, eh, proua Soidrova ja teised siis, suur aitäh teile. tegemist on tõesti väga kena lõpp-pildiga. me oleme kokkuleppele jõudnud kolme prioriteedi osas, kõigepealt Erasmus pluss programmi edendamine ja toetamine Äh, selles osas valitseb üleüldine üksmeel. lisaks sellele pooldame me ka äh, loove Euroopa programmi etendamist äh, ja ka selles osas on üldine üksmeel olemas ja seda nii selles osas, mis puudutab reageeringuid sellele, kui ka seda, mis puudutab sisulist külge. ja kolmas programm on Kodanike Euroopa programm, mida juba eelneva arutelu käigus ka mainiti ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta puhul on meil näha väikest suurenemist võrreldes praeguse aastaga ja eh, see eh, on põhjus, mis eh, näitab, et me võime rahul olla, nii et edasiminekut on olnud tõesti. Euroopa Komisjon on Äh, siis välja toonud need äh, tegelikult summad äh, ja summade jaotuse, mis nende programmide lõikes on antud. ma edastan teile ka selle informatsiooni kohe, kui ma selle saan enda käsutusse. mis puudutab nüüd kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta üldeelarve muudatusi, siis meil on teatud ähm, prioriteedid. kõigepealt Euroopa programmid, eriti just Erasmus Prusm, eh, loov Euroopa, eh, need programmid peavad saama vajaliku rahastuse, kuid eh, raha tuleb korrektselt ja õigeaegselt jagada kogu selle perioodi vältel parandada tuleb aga Euroopa Liidu kommunikatsioonipoliitikat ja nende tegevuste edendamist ähm, kolmandates riikides ja ka liikmesriikides, kus äh, teatud kultuurilisi programme ellu viiakse. on äh, üleüldine kokkulepe, et me peame tugevdama ja toetama noorte mobiilsust, eriti just noorte kunstnike äh, ja kultuurivaldkonnas äh, tegutsevate noorte mobiilsust äh, erinevate kultuurilise mitmekesisuse projektide raames. meie pooldame ka väiksemate projektide toetamist kultuurivaldkonnas, sest need peegeldavad kultuurilist mitmekesisust, mis meil Euroopas valitseb vaja on üle vaadata väikeste taristuprojektide rahastamine ja sellega seonduv võib tuua endaga kaasa ohu, et väheneb rahastus kultuurivaldkonnale ja nüüd tähtaegadest meil on väga vähe aega keskenduda summadele, mille Euroopa Komisjon on välja pakkunud ja Eh, siin ongi eh, peamine probleem peidus, sest me peame eh, tegema tööd ka nädalavahetuseti selleks, et saada oma tööga tähtaegadeks valmis. minu mure seisneb selles, et hääletamine, mis peaks aset leidma neljateistkümnendal juulil, leiab aset enne piloothinnangut ja komisjonipoolset ettevalmistavat tegevust ja äh, Eh, see on ilmselgelt ju problemaatiline. kuid samas on see ka positiivne, sellepärast et võib-olla lõppude lõpuks meie hääletus mõjutab ka seda, mis komisjonis toimuma hakkab ehk siis äh, tundub, et äh, siin on ka lootuskiir peidus. paljud Äh, ettevalmistavad tegevused on juba käimas, ähm, me võime rääkida kolmest äh, erinevast kategooriast äh, või valdkonnast, kõigepealt need aspektid, mis on seotud digitaliseerimise ja Euroopa filmitööstuse edendamisega, teiseks valdkonnaks on haridus ähm, ja noorsoo liikuvus, mobiilsus, eriti just piiriäärsetes piirkondades ja kolmandaks on projektid, mis edendavad tervislikke eluviise kompromissiks äh, on see, et iga fraktsioon teeb omapoolse ettepaneku selleks, et vältida äh, teatud teemade eksklusiivsust äh, või ma tahaksin ka öelda, et Äh, kõik need projektid on ilmselgelt seotud väiksemate projektidega, mis äh, omakorda jällegi edendavad teatud platvorme, äh, näiteks filmifestivale Euroopas. Need projektid parandavad suuresti suhtlust ja ei ole ähm, väga kallid oma olemuselt. sellega ma piirdun, see oli minu poolt nüüd väga lühike ülevaade olukorrast, suur aitäh kõikidele mm, tehtud ettepanekute, kompromissettepanekute eest, eh, sest need kindlasti rahuldavad kõiki meie eh, komisjoni liikmeid. Eh, suur tänu, kolleeg Strejevski, suure töö eest ja loomulikult ka selle lubaduse eest, et ka järgnevatel etappidel jälgite tähelepanelikult protsessi käiku, sest loomulikult aeg on piiratud, tähtajad on kukil, aga jah, loomulikult tasub ära oodata komisjoni hinnang enne kui ja lisainformatsiooni veel saata, enne kui saame lõplikult otsustada. aga kõigepealt siis sõna kolleeg Morganole, palun, kes on ka variraportöör. nii et kõigepealt annan sõna variraportööridele ja siis ko koordinaatoritele. suur tänu, proua esinaine. jah, olen täiesti nõus sellega, mida ütles raportöör ja tänan raportööri selle põhjaliku analüüsi eest. jah, me loomulikult teame, milline on see keeruline olukord, me kõik oleme kursis, et majanduskriis on meid kõiki ju väga teravalt äh, tabanud. praegu oleme sellest äh, taastumas tasapisi, aga selliseid positiivseid märke kodanikud veel väga ei näe. miks ma seda rõhutan? sellepärast, et äh, selleks, et majandus pööraks taas kasvule, et saaks ellu viia need äh, programmid, millega tegeleb just meie komisjon, loomulikult siis kõigepealt peame jälgima seda, et need maksukohustused ja maksuassigneeringud, mis olid kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarves, Erasmus pluss, loov Euroopa ja kodanik Euroopa, et need saaksid täidetud. nagu me teame, siis komisjoni eelarveprojektis äh, on meie komisjon vastutav äh, kaheksakümne viie eelarverea eest, need on jaotistes viisteist, haridus ja kultuur ja jaotis kuusteist, mis on kommunikatsioon. seetõttu rõhutasingi eelnevat juttu. nii et suurem osa eelarvest äh, on need mitmeaastased äh, programmid mida ma just mainisin, need kolm programmi, Erasmus pluss, Loov Euroopa ja Kodanik Euroopa, mis on kodanike jaoks kõige olulisemad, nende hulgas kõige populaarsemad, kõige nähtavamad ja seetõttu on nad ka poliitilises mõttes väga olulised, kui me hakkame kahe tuhande kuueteistkümnenda eelarve üle otsustama. miks ma seda räägin, sellepärast et Nende programmide puhul on ka otsetoetused mis lähevad otse inimestele, organisatsioonidele ja need näitavad ka inimestele tõesti, et Euroopa Liit väga otseselt sekkub ja tegutseb. jah äh,, raportööri arvamuses ka see kajastus ja äh, ja see Eh, volitus eh, kolmepoolseteks läbirääkimisteks, mille üle me homme hääletame, äärmiselt oluline on ikkagi jälgida, milline on tasumata maksete seis, sellepärast et eh, järgmise eelarveprojekti maksete assigneeringud, need kõigepealt, siin peab arvestama seda, et tuleb täita äh, kõigepealt ju kahe, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta programmide kohustused, aga nendest sõltub ka ju edaspidi tulevaste programmide edukus, ehk siis need numbrid, mis konkreetselt sinna eelarvesse lähevad kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks me peame sinna hulka arvestama ka veel need äh, tegemata jäänud maksmed, ühesõnaga veel kahe tuhande viieteistkümnenda aasta võlad, mitte ainult kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, maksukohustused. ja kui me nüüd vaatame eelarvet lähemalt, äh, siis rõhutaksin kahte asja vastavalt seda, sellele dokumentatsioonile, mis minu käsutuses oli. tegevuskulud suurenevad rohkem kui viis protsenti. mulle, teile võib huvi pakkuda, et Erasmus plussi puhul on äh, kulukohustused suurenenud sada kakskümmend äh, miljonit ja maksete assigneeringud äh, viissada miljonit eurot. Need on nüüd eelarves see on nüüd just nimelt see küsimus, nagu ka volinik ütles see puudutab otseselt meid ja nii, nagu me edaspidi räägime, see on just see meie teema. nüüd loov Euroopa kulukohustuste suurenemine viisteist miljonit, maksete suurenemine viiskümmend, nüüd kodanike Euroopa kulukohustused üks miljonit suuremad ja maksete assigneeringud seitse miljonit ehk siis need numbrid, mis projektide kohta seal eelarves on, need näitavad ka, millist tähtsust me omistame nendele projektidele poliitilises ja majanduslikus mõttes. ja kui me neid numbreid vaatame, siis tekivad teatavad äh, kõhklused ja kahtlused, olenemata sellest, milline on see üldine pilt. jah, loomulikult äh, kui vaatame edasi, siis peame arvestama ka katsekavadega, katseprojektidega, neid on kakskümmend viis, mis otseselt meie komisjoni puudutavad. kuidas nüüd need kakskümmend viis projekti, kuidas seista selle eest, et nende kvaliteet ka oleks tõepoolest nõuetele vastav, millised need kriteeriumid võiksid olla siis lisaks veel kaheksa ettevalmistavat meedet. loomulikult äh, praegu on alles esimesel lugemisel see eelarveprojekt parlamendis, aga ma arvan, et kultuurikomisjonil võiks olla ühine seisukoht selles mõttes, et me kõik toetame neid programme, neid tegevusi, mis puudu-, on otseselt meie pädevuses sest et need ei ole olulised mitte ainult meie jaoks, vaid ka meie kodanike jaoks, minu meelest see on äh, väga oluline ja seda tuleb rõhutada ja ka poliitiliselt toetada, aitäh! suur tänu selle analüüsi eest ja ma olen täiesti nõus, et äh, loomulikult peamised prioriteedid tuleb välja selgitada ja siis need maksete assigneeringud ja tasumata maksed, mis on juba kolm aastat lo lohisevad nii-öelda meil sabas. see on väga tõsine teema mitte ainult äh, tänavu, vaid ka varasematel aastatel ja järgmisena sõna kolleeg. Only wanted proua Trüppel, palun. jaa, ma tahaksin omalt poolt ka mainida mõningaid asju. kõigepealt see, et minu arvates äh, kultuur- ja loovtööstus äh, peab saama EFSI raames olulise tähenduse ja meie kultuurikomisjonina peaksime seda omalt poolt rõhustama. me tahame, et kultuuril ja haridusel oleks tra-, strateegiline roll mängida EFSI raames ja ma arvan, et me peame kõik võitlema selle nimel ja selle eest, sellepärast et äh, Äh, teised komisjonid ei rõhuta investeeringute vajadust sellesse valdkonda ja meie peaksime omalt poolt seda rõhutama. ja teiseks, äh, oluline on selle eelarve raames äh, ka Euroneti jätkusuutlik rahastamine, ma arvan, et meil on selline parteiülene kokkulepe olemas, et me tahame seda rahastust tagada ja volinik käis just siin, nüüd kolmas aspekt puudutab Erasmus pluss programmi ja kultuuriprogrammi, siis sellega seoses on ääretult oluline, et soovitustes ähm, räägime me ära selle, et me tahame, et rahastataks ka väikesi projekte ja me teame ju, et komisjonis on alati tavaks halduslikel põhjustel eelistada just suuri projekte, see on halduslikult lihtsalt lihtsam, aga meie eesmärgiks peab olema jõuda võimalikult palju inim-, paljude inimesteni äh, ja meie peame seetõttu rõhutama seda, et me tahame, et keskendutaks just väikeste projektide rahastamisele ka, aitäh! ja olen täiesti nõus, et need väikeprojektid ja võrgustikud, mis on sageli kõige paremaks lahenduseks, sellepärast et nende mõju äh, on vastavuses määratluses ja projekt äh, Kodanike Euroopa, see mõju näit-, võib olla väga suur, isegi kui ta koosneb väga paljudest väikestest projektidest, nii et see on väga oluline märkus. kas on veel sõnasoovijaid või võime selle teema lõpetada? annaksin sõna veel komisjonile või on mõni kel-, kolleeg, kes soovib sõna? ma saan aru, et see kõik on väga värske, see teema alles. loomulikult meie komisjon jälgib väga pingsalt, pingsalt eelarve, hariduse ja kultuuri ridu just nimelt. kas soovib kolleegidest keegi veel sõna? see võib olla väga kasulik ka härra Strojevskile aidata teda tema töös? tundub, et ei. siiski, palun ähm,. Merci beaucoup, euh, madame la president, merci äh.... suur tänu, proua esimees, suur tänu kõikidele liikmetele, me võtsime arvesse need erinevad kommentaare, mis on tehtud eelarve on selline, nagu ta on, sellepärast et me ars-, lähtume meie finantsperspektiivist, nagu te, nagu te teate Äh, Creative Europe äh, on üks olulisi osasid, äh, samuti makse, assigneeringud on suurenenud, see on seotud sellega, et me püüame pisut mahajäämust tasa teha varade programmidega. ja me püüame siis rahastada uusi programme ka kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja siis veel projekti suuruse puhul on teatavaid pingeid, väikeseid projekte tuleb rahastada, see on täiesti kindel, kuid äh, suuri projekte on halduslikult lihtsam rahastada, kuid suurem osa äh, projekte, suurem osa rahastamiseid, suurem osa üles-, ülekandeid on tehtud just nimelt väikestele projektidele, pisikestele kodanikuprojektidele aga võtsime teie kommentaare kõiki arvesse, aitäh! Eh, suur tänu ja aastal kaks tuhat kuusteist peaks alustama tegevust ka uus äh, laenude garantiifond, mis on seotud just Loov Euroopa programmiga. ja enne käesoleva aasta lõppu soovime, et äh, komisjon valgustaks meid ka, kuidas ettevalmistustööd käivad, aga tänan kõiki tähelepanu eest ja annan sõna veel kolleeg Stojevskile lõppsõna ütlemiseks sellel teemal, sellepärast et kümne minuti pärast peaks saabuma siia eelarvekomisjonist pearaportöör Fernandes. võib-olla teeme väike nõupidamine presiidiumis svedter allora interromp- eh, eh, scusate interrompiamo teeme väikese pausi ootame kuni saabub eh, raportöör Fernandes ja siis alustame uuesti, kui tema saabub. teeme nõnda. viieminutine paus no il collega fernandes che è un po' in ritardo. kolleeg fernandes hilineb veidi.

ecco colleghi sta arrivando is coming our colleague head kolleegid pearaportöör Jose Manuel Fernandez saabub iga hetk Merci de votre euh, présence. suur tänu, et te siia äh, tulite. kuulasime just äh, kolleeg Strojevski arvamust, kes on siin, kes on meie komisjoni poolt eelarve raportöör nii et otseselt teie tööga seotud ja eelnevalt rääkisime siin just äh, kolleegidega kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve projektist. loomulikult praegu kõik on alles töö käigus. komisjonid praegu arutavad seda, meie oma on vist kümnes, kes seda küsimust arutab, nii et eh, enam-vähem mingisugune pilt eh, prioriteetidest ja strateegiatest eh, hakkab kujunema, loomulikult need teemad, need programmid, äh, mis puudutavad just haridust, äh, loomemajandust, kultuuripärandit, äh, noortepoliitikat, noorsoopoliitikat ja siis kodakondsuse küsimused, need kõik on äärmiselt olulised, lisaks siis ka veel tervishoid ja sport, need on otseselt nagu meie pädevuses ja loomulikult need on ka Euroopas kesksed teemad, kui me tahame, et Euroopa oleks konkurentsivõimelisem, kaasavam säästvam ja ka nutikam. ja praegu annaksingi sõna kohe teile, lugupeetud kolleeg Fernandes, siis kolleeg Zdrojevskile ja siis annan sõna ka siin viibivatele kolleegidele. kõigepealt teile sõna siis, et te annaksite üldise ülevaate eelarvest ja siis ka see meie kõige valusam punkt, tasumata maksed, maksete assigneeringud, mis on juba garanteeritud maksete assigneeringud et me saaksime ka paremini aru, kuidas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve läheb Junckeri investeeringute kavaga kokku, et tekiks selline sünergia, mis on meie jaoks äärmiselt oluline. palun, sõna on teile. suur tänu ja palun ka teil ennast vabandada, sellepärast et mina äh, olen äh,, jäin hiljaks, sellepärast et ka Econi komisjonis jäi, jäädi hiljaks ja pidin vastama, ma tahtsin vastust äh, pidin ootama, kui Mar-, Mario Draghi on vastanud küsimustele ära ja seetõttu olen ma täna siis äh, siin teie ees äh, teatava hilinemisega ning äh, palun vabandust. tulen siin, et teid asjadega kurssi viia, aga, aga mitte ainult, hoopis rohkem olen siin selleks, et kuulata ära, mis teile muret valmistan ja millised on teie ootused. oleme juba saanud, võtnud vastu oma üldsuunised eelarve küsimuses märtsikogu, märtsi täiskogul prioriteedid äh, ettevõtluse äh, raames on äh, on ka paika pandud ja solidaarsuse põhimõtted, nii välis- kui sisesolidaarsus, julgeolek, rändeküsimused ning teised prioriteedid on paigas. me räägime ka sellest põhimõttest, et kohustusi täidetakse, kompromisse austatakse ja maksete küsimuses on saavutatud kokkulepe, et kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks äh, vähendaks makseid maksi-, maksimaalselt kahe miljardi võrra ei maksta pa-, paraku äh, kõike, mida äh, me, me oleme plaaninud ja Junckeri plaaniga seoses oleme jõudnud kokkuleppele ka invest-, strateegiliste investeeringute küsimuses selles osas, et mitte kasutatud äh, vahendeid võib kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast alates paindlikkuse põhimõttest lähtuvalt kasutada. meil on oma paindlikkuse vahend ja kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend on meie mitmeaastane finantsraamistik äh, üldiselt väiksem, sellepärast et me saame nüüd kasutada mittekasutatud vahendeid äh, paindlikkuse süsteemist lähtuvalt, ehk seda tuleb alati meeles pidada. meil on ka äh, paindlikkuse vahend nii-öelda. tahtsin rääkida ka pisut ka ajakavast kahekümne kolmandal juunil võtame vastu mandaadi triloogiks ja pärast seda täiskogul, juulikuisel täiskogul äh, võetakse seesama äh, mandaat vastu ja siis septem-, septembris võtab komisjon vastu eelarvemuudatused, äh, fraktsioonid räägivad sellest seitsmeteistkümnendal septembril ja siis vastu võetakse resolutsioon okto-, oktoobris ja hääletamine äh, toimub äh, oktoobris äh, resolutsiooni üle samuti, kahekümne kaheksandal oktoobril läheb see täiskogule, kakskümmend üheksa oktoober kuni kaheksateist november on lepituskomisjon. selline on siis üldine ajakava üldiselt oleme me saavutatuga rahul ning ma loodan, et ka kultuuri- ja hariduskomisjon on seda Erasmus plussi osas on eelarvevahendeid äh, kohustusi suurendatud äh, seitse koma neli äh, võrreldes kahe tuhande viieteistkümnenda aastastega ja maksete osas kolmkümmend koma üks protsenti, samuti võrreldes kahe tuhande viieteistkümne aastaga. rohkem kui seitsekümmend viis protsenti äh, maksetest on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kulukohustused ja äh, mingi osa läheb selleks, et äh, maksta neid makse, mis on jäänud välja maksmata. mis puudutab rubriiki kolm, siis seal ei ole seda marginaali. me peame kasutama paindlikkuse instrumenti ja kultuuriprogrammid nagu äh, Loominguline Euroopa siis äh, kulukohustusi suurendatakse kaheksakümne protsendi võrra või kaheksateist koma seitse protsenti makseid Euroopa kodanikele samuti neli koma viis protsenti ja maksete osas äh, kakskümmend üheksa koma üheksa protsenti suurenemist. kommunikatsioonialased tegevused samuti on äh, vahendeid siin suurendatud. nii palju siis minu poolt Need on kõige täh-, see on kõige tähtsam info eelarve osas, äh, pilootprojektide äh, küsimused ja äh, ettevalmistavad tegevused, seal marginaali pole, kasutame ära jällegi paindlikkuse instrumenti nende eesmärkide saavutamiseks, sellepärast et leiame, et pilootprojektid ja ettevalmistavad tegevused on väga olulised ja meie eesmärgiks, meil on ka teisi eesmärke kuna meil on olnud siin front-loading äh, noorte tööhõive parandamiseks, oleme eelarvet kasutanud ära, et, vahendeid kasutanud ära äh, kõigepealt suuremas osas äh, kiiresti ja me tahaksime, et see programm jätkuks. väga paljud ei ole veel tähele pannud, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tegelikult ei ole töö, noorte tööhõive pargandava edendamiseks mitte mingisuguseid kohustusi, sellepärast et me kulutasime kõik eelarvevahendid kahe tuhande neljateistkümnendal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kuus miljardit eurot kohe kiiresti ära. nii et äh, see on üks asi, mis kindlasti äh, üks osa meie mandaadist kolmepoolseteks läbirääkimisteks, siin pole midagi äh, ja see, siin tulemuste saavutamine kindlasti ei ole kerge, aga me tahame paindlikkust ka selles küsimuses, võib-olla võiksime siis kasutada ära neid mitte kasutatud vahendeid selle eesmärgi alasteks tegevusteks kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. me tahame, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oleks samuti kohustused, et see tähtis prog-, programm jätkaks. siin on teatav paradoks mõistagi Äh, meie äh, tööpuudus on suur äh, noorte hulgas ja, ja samal ajal liikmesriigid ei kasuta vahendeid. nii et me peame analüüsima seda, miks on selline olukord tekkinud, kui me peame midagi muutma. kui me peame muutma eeskirju, siis tuleb neid eeskirju muuta. aga igal juhul ma arvan, et see teema jääb endiselt tähtsaks ja ma usun, et ka ülejäänud parlament arvab seda. nii palju siis kiirkorras minu poolt ja vabandan veel kord hilinemise pärast, aga nagu ma teile ütlesin, mind huvitab ennekõike see, mille pärast teie muret tunnete ja mis teil on südame peal, milline on teie kriitika eelarve osas, sellepärast et me tahame ju kõik saavutada parimat võimalikku eelarvet ning sellepärast olen tulnud täna siia teie ette aitäh! suur tänu selle ülevaate eest ja annan kohe sõna kolleeg Strojevskile ja siis teistele, kes sõna soovivad ja tuletan meelde, et me oleme siin komisjonis loomulikult ülejäänud parlamendiga rääkinud väga palju sellest suurest, suure eelarve suurendamist just eh, Erasmus plussile eelarveperioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend samal ajal kui äh, kodakondsusest rääkisime ka volinik Avramopolosega, jah, tõepoolest natukene on eelarve suurenenud, aga ikkagi neliteist protsenti võrreldes algu-, esialgsega on äh, ikkagi kärbitud, nii et äh, ja loomulikult noorte tööhõive, haridus, noortegarantii, see loomulikult puudutab meid otseselt, aga nüüd sõna kolleeg Strejevskile, palun. Eh, suur tänu, proua esimees. kõigepealt nii palju, et üldiselt kõik rahastamisvahendid, mida eraldatakse Euroopa tasandil kultuurile, on äh, väga napid. nii et äh, paistab, et öeldakse, et kuidas kultuurikomisjonile oh,, jääb see, mis kultuurikomisjonil on, sellepärast et äh, ega see eriti midagi ju ei tähenda üldpilti vaadates igal aastal on eraldatud sekkumisvahendeid põllumajandusturule, mis on ja need vahendid on suuremad kui äh, kõik see, mida kogu Euroopa Liidus üldse haridusele ja kultuurile äh, eraldatakse ja seetõttu ma tahaksingi toonitada, et kultuuri ja hariduse vahendite alalhoidmine on äh, seda olulisem. kõigepealt üksikasjadest rääkides on meil väga hea meel selle üle, et Erasmus pluss sai rohkem vahendeid, see on väga tähtis programm. selle väärtust ei saa alahinnata me tahaksime saavutada tasakaalustatud olukorra, meie äh, varasemad kohustused ei tohiks äh, uusi vahendeid alla neelata. Äh, aktiivne Euroopa on üks programm, mis on jäänud alarahustatuks ja seda, sellele eraldatavaid vahendeid tuleb kaitsta. Euronet pluss programm on meie jaoks oluline. mis sellega programmiga on juhtunud, selle äh, programmi puhul oleks pidanud olema kolmeaastased garantiid ja kolmeaastased tagatised, see protsess aga on nüüd peatatud ja nüüd on meile lubatud viis miljonit eurot, vähemalt viis miljonit eurot. aga on jäänud Äh, mis on viis miljonit eurot vähem, kui meile alguses lubati. ka ajakavaga on lihtsalt probleeme, kui meil on ajakava pro probleeme, siis teil, härra Fernandes, peaks olema olukord veel hullem. mõnikord on tähtajad väga äh, äh, tihedad ja me peame väga kiiresti reageerima näiteks pilootprojektide osas kõigepealt toimub hääletamine ja pärast seda äh, toimub hääletamine komisjonis. ma loodan, et komisjon võtab arvesse seda, mida meie hääletasime. see protsess on kuidagi nagu tagurpidi pööratud. mul on ka üks küsimus seoses ettevalmistavate projektide, ettevalmistavate tegevuste pilootprojektide rahastamisega, kas rakendatakse sellest marginaalist, mis on meil praegu milliseid fonde kavat-, milliseid vahendeid kavatseb komisjon eraldada? me teame, et rahadega on kõigil raskusi praegusel hetkel ja ma sain sekretäriaadilt infot, et pilootprogrammid ja, ja jäävad uute vahenditeta, ma tahaksin teada, kas see tõesti nii on suur tänu ja võtame veel mõned küsimused, kolleeg Veraja, Truppel ja siis Morgan. suur tänu, et te tulite siia, et rääkida meile teemadest, mis on kultuuriküsimusele olulised, rääkisime täna pärastlõunal ka volinik Avramopoulosega ja rääkisime kodanike programmist viimastel aastatel on väga paljud äh, vahendid läinud äh, nendele suurprojektidele, millest on palju räägitud äh, ja kultuurikomisjon on muudkui toonitanud, et ka väiksemaid projekte tuleks rahastada, mitte ainult viite-kuut suurtegijat, kellel on alati parimad võimalused Euroopa rahasid saada. toetada tuleks ka väiksemaid tegijaid äh, iseäranis, kui tegemist on grupitööga või võrgustikutööga. seda võiks äh, samuti eelarves arvesse võtta. ja rahastamisvahend on jäänud enam-vähem stabiilseks ja mõnda aega, igal aastal vaatame neid üle viimase, viimane kord äh, rääkides äh, sagedustest äh, ja raadiovõrgustikust, võrgust, meile meeldiks, kui eelarves oleks võrgustike säästlik rahastamine ning me peaksime eelarves suutma tagada suuremat äh, järjepidevust kui see iga-aastase ülevaatamise käigus tehtavad eraldiste süsteem. siis investeeringute programm ehk Junckeri programm, äh, kultuuritööstuse ja haridusprogrammid on äh, minu meelest üks tähtis osa sellest, kui me tahame, et meil oleksid jätkusuutlikud investeeringud ähm, ja seda pikaajalises perspektiivis, siis me peame investeerima kindlasti ka kultuuri ja haridusse. kultuur ja haridus hoogustavad majanduskasvu, annavad meie tööstusele suurema potentsiaali ja seda mitmel moel no,. mitte ükski investeering ei äh, ole tõhusam kui investeering haridusse ja vajalike oskuste loomisesse. kvaliteetsete oskustega tööjõud on üks meie suurimaid väärtusi ja seetõttu oleme teinud oma e, ettepanekuid ka seda arvesse võttes. kultuurikomisjoni mõju on meie jaoks oluline ning aitab haridussektorit edasi arendada. aitäh! Helga Trübel, palun suur aitäh, härra Fernandes, et te meiega liitusite ja meile oma nägemust jagasite. ma tahaksin öelda, et kultuur, kultuurilised vahetused ja kultuurivaheline dialoog on Euroopa Liidu arengu jaoks otsustava tähtsusega, sellepärast et me teame, et kui inimestel ei ole võimalusi teineteisega kontakte luua, on äh, palju keerulisem äh, mõista teisi ja seetõttu äh, see teema on meie komisjoni töös väga olulise tähtsusega ja see peab peaks peegelduma eelarvekomisjoni lähenemises ja kogu parlamendi lähenemises. jah, ma toetan seda, mida juba eelnevalt öeldi, nimelt et Euroopa strateegilist invest-, investeeringute fond Äh, peakski keskenduma kultuurivaldkonnale, sest et see on ääretult olulise tähtsusega lähiaastate arengut silmas pidades. me teame, et Erasmus äh, pluss sai nelikümmend protsenti rohkem raha uue MMF-i raames, aga rohkem oleks olnud vajalik, me peame vaatama, äh, milliseid edulugusid meil on olnud, aga teisest küljest me peame mõistma, et see ei ole piisav, kui me vaatame, millised on meie ühiskondade vajadused. ja seetõttu ma arvan, et me peaksime andma kõik endast oleneva, et olukorda muuta. et kui me saaksime eelarvet äh, äh, liigutud ühest valdkonnast teise, meie valdkonda, siis seda tuleks teha. ja äh, Te rääkisite siin ka teatud suurenemistest, aga minu arvates ei ole see olnud piisav äh, kui äh, me rääkisime volinikuga, siis selgeks sai see, et praegusel hetkel lükatakse palju projekte tagasi ja see ei reklaami positiivselt Euroopa Liitu ja see kahjustab tegelikult paljusid kodanikke, kes tahaksid olla kaasatud. ja seetõttu ma arvan, et me peaksime tegema lähiaastatel äh, ära rohkemat selleks, et Euroopa, kodanike Euroopa programm saaks rohkem raha, mitte ainult see neli koma midagi protsenti, äh, mille võrra on eelarve suurenenud, suurem suurenemine oleks kindlasti väga väga positiivne ja nüüd eh, Euronet pluss programm, eh, kui te tahate näha eh, tõelist edu, siis meil on vaja lisarahastust ka seal valdkonnas ja me peame koostööd tegema selle saavutamiseks, sest et me teame, et raadiovõrgustikud jõuavad paljude kodanikeni ja ääretult oluline on seeläbi inimesteni jõuda ja rääkida inimestega Euroopa asjadest, aitäh! ja kolleeg Morgano, palun! suur tänu! proua esinaine ja suur tänu ka teile, härra Fernandes, et te siin olete ja mul on mõningad märkused. rõhutaksin kahte asja, mis on kooskõlas sellega, mis kolleegid juba ütlesid, ehkki kulukohustuste suurendamine, rahastamine, mis puudutab just nimelt kultuuri konteksti ja maksete suurendamine te olete nende numbritega kindlasti kursis ja teine küsimus, mis on väga oluline, on äh, ettemaksete kasutamine ehk siis äh, stabiliseerimine, olukorra programmide stabiliseerimine. loomulikult oleme kõik huvitatud sellest, et oleks mingi kindlus tuleviku suhtes, sellepärast et äh, see relevantsusmeede siin Euroopa Liidu mastaabis kõik need assigneeringud, mis puudutavad ennekõike kultuuri, siis siin tuleb öelda ikkagi seda, et äh, need on ikkagi väga vähe arvesse võetud, aga samas nõutakse kultuurilt väga palju, kultuur peab äh, suutma ületada selle lõhe, mis on äh, praegu kodanike ja Euroopa ja Euroopa kuvandi vahel nii et kultuur peab selle lõhe ületama, aga siin on äh, nii suur vastuolu, kui me vaatame rahastamist, et äh, kus selle, kuidas sellest nõiaringist välja pääseda, see on suur küsimus. ja veel üks väga oluline aspekt, äh, mida teie ka rõhutasite, ma olen sellega nõus, et jah, tõepoolest meil ei ole tööhõive prioriteete paika pandud, aga ka kultuur saab siin reageerida vägagi adekvaatselt ja saab tööhõivesse panustada. ehk siis kokkuvõtteks ütleksin, et jah, te viitasite väga olulistele teemadele, pilootkavadele, katsekavadele, loomulikult need on kõik väga olulised, olen sellega täiesti nõus, aga probleem on selles, et äh, peamine mure on ikkagi meie valmisolek, meie võimalused ja suur küsimärk Äh, puudutab ikkagi neid ettevalmistavaid tegevusi, ettevalmistavaid meetmeid. ja need kaks on omavahel seotud, aitäh. suur tänu, head kolleegid. lisaksin veel ühe asja sellele, mis on juba öeldud, et äh, kui me räägime kultuurist, siis jah, loomulikult see on väga üldine. vabandust, siiski üks sõnasoovija veel. Peetra Kammerjärv, palun ja suur aitäh. mina saan ka olla nõus sellega, mida enne mind kõnelenud kolleegid juba ütlesid, aga ma tahaksin veel kaks olulist aspekti välja tuua. ja teie mõistate eelarvest rohkem kui mina, kuid mina saan omalt poolt rõhustada, rõhutada seda, mida kolleeg Zdejevski ka juba ütles. meil on oma kolm programmi ja seal on nii vähe raha, et me ei tohi lasta juhtuda olukorral, kus kus eh, sealt veel raha ära võetakse, mida keskpikas perspektiivis meil on lubatud, ähm, on täiesti vastuvõetamatu, et sealt veel midagi ära ähm, võetakse selleks, et kusagile mujale see raha suunata ja ma arvan, et me oleme siin üksmeelel selles osas, et seda me ei saa mitte mingil tingimusel heaks kiita. teiseks, oluline on see, et me tuleviku eelarvetes ähm, kindlasti vaataksime seda, et makse ja kulukohustuse vaheline vahe ja lõhe e, ei suureneks. näiteks Erasmus plussi puhul ähm, ja see puudutab tegelikult Erasmust ka üldiselt, äh, see puudutab äh, stipendiume õpilastele ja, ja komisjon on öelnud, et alates juulist ei äh, ole selle jaoks enam raha ja ma e, lähtun sellest, et aastal kaks tuhat kuusteist on olukord sarnane ja Ähm, kõik see, mida me Erasmus plussi abil edendame, on tegelikult just see, mis on nähtav inimeste jaoks ja kui raha inimesteni ei jõua, siis äh, see äh, mõjutab ka Euroopat üldiselt ja Euroopa Parlamenti ja seetõttu ma palun, et äh, Erasmus pluss programmi ruhu, puhul jälgitaks seda, et, et see vahe ei suureneks, et, et hoolitaks selle eest, et oleks ka raha ähm, ja mina tahaksin omalt poolt äh, öelda ka veel seda, et mina arvan, et me peame kindlasti rääkima sellest, äh, mida me tulevikus Euronewsiga peale hakkame. ma leian, et tegemist on suure probleemiga, see on sisuline probleem äh, ja kui keegi kuskilt veel raha tahab ära võtta, siis äh, ma usun, et tegelikult tuleks mujalt säästa, sellepärast et Euronews on väga suur probleem praegusel hetkel, eriti kui me räägime erasektori äh, rahastamisest ja me peame sellest kõigest kindlasti rääkima, me peame vaatama, äh, kas Euroopas on võimalik sedasama suurte summadega tulevikus ka toetada või mitte? aitäh Eh, suur tänu, Peetra. ja kolleeg Lüür, palun. suur tänu. ütleksin ka alustuseks, et see, mis Petra just ütles Euroneti ja Euronewsi kohta, ma olen sellega täiesti nõus. ECR-i seisukoht on natukene erinev kolleegide omast, me ei toeta pelgalt seda mõtet, et raha tuleb juurde panna ja kakskümmend viis miljonit toetust, mis Euronewsile makstakse, me ei ole sellega nõus. komisjonil kulub kaheksa nädalat selleks, et vastata minu küsimustele, see ületab igasuguse piiri ja ainult siis, kui ma pöördusin ajakirjanduse poolde, siis äh, alles sain vastuse, nii et äh, jah langes, ilmselt oli asjade kokkulangevus, et ma sain komisjonilt vastuse täpselt samal päeval, kui ma pöördusin ajakirjanduse poole. aga mis puudutab Euronetti, siis küsimus on lepingutes ja need on väga olulised. mina ei toeta põhimõtteliselt toetuste maksmist meediale, me peaksime, meil peaks olema ikkagi võimalus sõltumatult äh, sündmusi kajastada, selline sõltumatu meedia peaks meil olema nii et me ei ole sellel seisukohal, et kulutame rohkem, siis alati on tulemus parem, eriti mis puudutab äh, kodanikke ja kodakondsuse teemat. mis on see Euroopa lisandväärtus teistes valdkondades, nagu näiteks Erasmus pluss, mis on väga oluline kodakondsus, selle rahastamine, loomulikult see põhjustab muret, eriti mida me täna kuulsime komisjon tõenäoliselt annab äh, tugeva panuse selleks, et äh, ikkagi britid äh, mõtleksid väga sügavalt järele ja, ja tahaksidki Euroopa Liidust lahkuda ja see on väga muretvalmistav, nii et eelarvedistsipliin on see võti kõigele Ühendkuningriigi seisukohast igatahes küll, kui me tahaksime Euroopa Liitu ikkagi jääda, siis peavad, peab see olukord ikkagi olema meile vastuvõetav. ma ei pea siin rõhutama seda, et avaliku sektori suuremad kulutused, Euroopa Liidu institutsioonide suuremad kulutused ei ole iseenesest head, kulutada tuleb seal, kus me saame lisandväärtust selle eest, aitäh. jah, tuletan siinkohal meelde, et ük-, teie kodumaa on üks nendest riikidest, Äh, kes kõige enam toetab just Erasmus plussi, nii et äh, teie osalus on siin väga suur ja et väga, nõudlus on ka väga suur. kolleeg Raie, palun. ja äh, mina tahaksin ka e-, eemaldada siin kõik äh, arusaamatused, me ei taha rohkem raha Euronewsi jaoks äh,. meie tahame Euronet plussi äh, toetust tagada jätkusuutlikult ja need on kaks täiesti äh, erinevat asja, võib-olla on tõlkes siin asi äh, veidi segamini läinud. Need, kes selle teemaga kursis ei ole, siis teile ma ütlen, et Euronet pluss kujutab endast pisikeste kohaliku ja regionaalse tasandi raadiojaamade võrgustikku, kokku, äh, mis äh, ähm, ei saa üksinda oma sisu äh, luua ja edastada ja seetõttu on nad ähm, loonud võrgustikus, et see sisu oleks teistele ka kasutusvalmis ja kui me tahame rohkemat Euroopat, siis me peame tagama selle, et Euroopa sisu edastatakse ka seal, kus äh, üksikud äh, raadiojaamad seda teha võib-olla üksinda ei suuda ja seetõttu Euronet pluss puudutabki seda võrgustikku ja selle edandi arendamist. aga mis puudutab Euronewsi, siis jah, äh, see on hoopis teine teema. seal me peame mõtlema selle peale, et kas seal, kus miljonid ja miljardid juba investoritelt tulevad, kas seal on vaja tõesti Euroopa rahasid ka kulutada ja ähm, äh, mina olen proua Petraga täiesti nõus, et me peame praegusel hetkel vaatama, mis Euronewsi valdkonnas praegu toimub. Äh, peame vaatama seda seoses Ukrainaga ja erainvestoritega, kes on sinna ka nüüd äh, oma poolt panustanud. me peame vaatama, mis seal praegu toimub Äh, ja vaatame, et kas see on Euroopa Liidu kontekstis äh, toetamist väärt, aga kui me räägime Euronet plussist, seda, sellest raadiovõrgustikust, äh, siis see on valdkond, mis on kindlasti meie huvides ja me peame seda valdkonda kindlasti toetama. suur tänu nende kommentaaride eest, jah, ma olen täiesti nõus, et Euro, siin tuleb vahet teha, Euronet on võrgustik, mis on väga avatud ja sealt on sõltumatud raadiod, riiklikud raadiod ja hindamatu väärtusega info, mis seal ringleb. aga siis Euronews on võib-olla tundlikum teema, võib-olla siin tuleks seda teemat põhjalikumalt käsitleda, täna meil loomulikult selleks aega ei ole, aga võib-olla tõesti need kolm küsimust, Euronews, Europeana ja Euronet, et see on selline kõik kommunikatsioonivõrgustik ja seda teemat tuleks võib-olla põhjalikumalt äh, käsitleda tulevikus. aga praegu ja loomulikult äh, siin on konkreetsed eelarveread, mis, mis nendele teemadele vastavad ja kultuur on jah, väga üldine teema. kui me nüüd täpsemalt siis äh, räägime loomemajandusest, mis panustab ka Euroopa SKT-sse, siis väga sageli va vaadatakse, jäetakse see tähelepanuta, intellektuaalne omand äh, loomemajandus, see on viiskümmend protsenti tegelikult Euroopa majandusest, nii et Euroopa pärand, Euroopa pärandi digitaliseerimine, kõik see kuulub siia, kultuuridevaheline dialoog, see on kõik see, mis Euroopa imagot ja kuvandit äh, suurendab ja toetab. loomulikult äh, Erasmus ja Erasmus pluss on olulised osad sellest, nii et äh, need programmid, nii Creative Europe kui Erasmus pluss, eh, need kõik eh, toetavad seda mõtet, neil on, nii et tundub, et on väga-väga suur vajadus nende programmide järele, nii et tõepoolest eh, need on need programmid, mis jõuavad inimesteni, mis ongi kõige tähtsam, nii et suur tänu siia tulemast ja annan teile sõna nüüd lõppsõnaks. suur tänu tahan tänada teid kõiki, ma võin teile kinnitada, et teie ees on teie liitlane. ma olen ambitsioonikas, aga samas ka realistlik. ja meil on samad ambitsioonid nagu Euroopa strateegiliste investeeringute fondi puhul, kõik ütlesid alguses, et ei ole mingi võimalik äh, Äh, programme vähendada ja, ja, ja meil õnnestus siis äh, üks miljard kokku hoida. see mõjutab äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet üldiselt, aga me püüame nüüd asendada seda raha, mis on ära võetud. Euroopa Liidu eelarve on ük, umbes üks protsent meie sisemajanduse rahvamajanduse kogutoodangust äh, ja ja ainult kuus protsenti selleks läheb haldus äh, ülesannete täitmiseks, mis tähendab seda, et äh, praktiliselt üheksakümmend viis protsenti läheb investeeringuteks. tegemist on kõige progressiivsema eelarvega üldse. ma ei tea ühtegi riiki, kus ainult kuus protsenti eelarvest läheks haldusülesannete täitmiseks, see näitab väga hästi, milline on meie eelarve lisandväärtus. võtame näiteks noorsoopoliitika, kultuuri, haridusvaldkonna kõik need valdkonnad on liikmesriikide pädevuses, tegelikult kõik liikmesriigid peavad selle eest hoolt kandma. aga Euroopa Liidu eelarvest antakse äh, rohkem paljudes liikmesriikides kui liikmesriikide oma eelarvetest äh, nende poliitikavaldkondade jaoks. Neil on oma piirangud, eelarvelised piirangud, äh, komisjon tegi oma eelarve ettepaneku, vaatame, kuidas asjad nõukogus lähevad ja vaatame, kuidas me, meil õnnestub saavutada oma ambitsioonikad eesmärgid, jäädes realistideks pilootprojektide valdkonnas, ettevalmistavate tegevuste valdkonnas. Hmm. finantsmäärusest lähtuvalt on meil võimalik ainult sada nelikümmend miljonit saada aga pilootprojektide ja ettevalmistavate tegevuste jaoks ei ole mitte mingisugust marginaali, mitte mingisugust võimendust. me tahaksime kasutada paindlikkust ära selleks, et seda maja marginaali suurendada ja et me saaksime ellu viima pilootprojekte ja ettevalmistavaid tegevusi. me tahaksime, et meil oleks marginaal Äh, pilootprojektide ettevalmistavate tegevuste jaoks, äh, seda rubriigis kolm, ühes kahes see on on. Ähm, meil on võimalik seda eesmärki saavutada eel, erinevatel mood-, moodus, erinevaid mooduseid kasutades, äh, paindlikkuse instrumendi kasutamine on üks võimalus selleks, Erasmus pluss oleme saavutanud neljakümneprotsendilise suurenemise ja oleme andnud äh, ka, oleme saavutanud ka äh, kulukohustuste äh, suurenemise kahe tuhande viieteistkümnendal aastal viisteist, kuusteist miljonit. meil on vaja ka maksete jaoks piisavaid vahendeid ma arvan, et ma vastasin juba tegelikult pilootprojektide ettevalmistavate tegevuste küsimusele ja jään lootma teie loa-, toetusele, et me saaksime kasutada paindlikkuse instrumenti, paindlikkuse teed selleks, et saavutada see püstitatud eesmärk rubriigis kolm. Äh, rubriik kolm on väiksem kui ülejäänud rubriigid, me tahaksime selle suurenemist. tegemist on väikese rubriigi suurenemisega, nii et võib-olla võiksime protsentuaalselt siis suurendada seda suuremalt kui väik-, suuremaid rubriike, ilma et summa seevõrra, selle võrra nendest teistest vahenditest suuremaks läheks. me peame käest kasutama hästi ära ka need programmid, mis on meie käsutuses ma olen väga, ma olen äh, noorsoopoliitika, kultuuri, hariduse programmidega kursis. ma kirjutasin äh, ise raamatu selle kohta oma koduriigis äh, programmide kohta kultuuri, noorsoopoliitika ja hariduse valdkonnas äh, ning nende kättesaadavuse kohta. Euroopa strateegiliste investeeringute fond on avatud, on sealt saab teha ka haridussektorisse investeeringuid, ka kultuurivaldkonnas võiks seda kasutada. me oleme siin rääkinud negatiivsetest prioriteetidest, me ei peaks rääkima sellest võib-olla praegusel ajahetkel, aga aga äh, läbirääkimistel oleks äh, võib-olla vaja teada, et kui me peame vahendeid ümber suunama ühelt eelarverealt teisele eelarvereale, siis äh, on võib-olla hea, äh, hea nendest, nende asjadega, nendele asjadele varem mõelda. ja äh, ma panin kõrva taha, mis te ütleksite. vaatan teie muudatusettepanekuid ka kõikide küsimuste kohta soovin äh, siis äh, nõukogule head äh, komisjoni eelarveprojekti lugemist. nõukogu peab kohustusi austama, peab mitmeaastast finantsraamistikku austama, peab kinni pidama kompromissidest ja peab, mis on raskem, ka oma äh, avalikest avaldustest kinni pidama. ja loomulikult see kõik toob kaasa äh, eelarve või tööhõive paranemise üks meie prioriteetidest ju see ongi. suur tänu ja loomulikult äh, mis puudutab ka nüüd avaldatud äh, raamatut Hariduse ja kultuuri teemadel, siis on väga huvitav. aga nagu öeldud, tähtaeg on kolmekümnes juuni. täname väga pearaportöör Fernandest ja jätkame koordinaatorite koosolekuga. aitäh!